kallid kolleegid, tagasi töö juurde. hääletus, teine lugemine. nõukogu ühispositsioon, elektroonilised sidevõrgud ja teenused. härra Harbour, ühispositsioon. härra Mann. Frau Präsidentin, äh, ich habe eine Frage zur Ordnung. aitäh, proua president mul on üks äh, kodukorda puudutav küsimus. enne toimus üks väike katkestus hääletamise ajal ja toodi siia üks parlamendikandidaat selleks, et ennast reklaamida. minu arvates ei ole selline käitumine õigus. me peaksime selle isiku korrale kutsuma. Will aitäh, härra Mann, uurime seda asju, asja. tuleme nüüd hääletuse juurde tagasi. proua Jool. palju tänu. Eh, proua president, mul on üks küsimus, mis puudutab hääletamist, mida me hakkame just läbi viima. tundub, et hääletuse nimekiri, siin me eh, hääletame eh, kompromissteksti, mitte muudatusettepanekuid. Ehm, tavapäraselt me häälestaksime muudatusettepanekuid. me, ma ei mäleta, kuidas see inglise keeles kõlas, aga need, kes eh, lähevad nii-öelda kõige kaugemale, ma tahaksin, et te kasutaksite oma pädevust eh, ja siis kooskõlas artikliga üheksateist kodukorras muuda, muutaksite hääletuse järjekorda tegemist on kodanike õiguste muudatusettepanek ja see on väga oluline nii Harbori kui Trautmanni raporti puhul. palun, tehke seda, aitäh! proua Dahl, nii palju kui mina tean, ei ole mingeid probleeme hääletamise järjekorraga Harbori raporti puhul ja me jätkame nii, nagu dokumendis ette nähtud. kõigepealt võtame esimese ploki kompromisspakett ja äh, vastav osa esimesest plokist hääletusse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud? kontrollime, kuna meil on kvalifitseeritud häälteenamus, hääletamine on alanud. kõik on hääletanud. hääletamine on lõppenud tõepoolest, vastu võetud, aitäh. nüüd artikkel kakskümmend, neli muudatusettepanekut, sada kolm nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. ülejäänud on langenud ära. nüüd äh, muudatus sada kolm, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek sada üks, sada üksteist, sada seitseteist, identset, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. seega muudatus sada kaks, sada kaksteist ja sada kaheksateist ka nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja need on tagasi lükatud. muudatus kuuskümmend kaks, sada neli, üheksateist, identsed, nimeline hääletus, hääletamine on alanud kõik on hääletanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nüüd muudatus üheksakümmend kuus, sada kuus, sada kakskümmend identsed, nimeline hääletus, hääletamine on alanud kõik on hääletanud, hääletamine on nüüd lõppenud, tagasi lükatud vastav osa muudatusest sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend kaks, vastav osa muudatusest sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud liigume nüüd edasi, põhjenduspunkt kakskümmend kuus ja vastav osa muudatusest sada kolm, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. muudatus kaheksateist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud kõik on hääletanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd muudatused üheksakümmend viis, sada viis, sada neliteist identset, nimeline hääletus, hääletamine on avanud, alanud. kõik on hääletanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ühispositsioon on heaks kiidetud muudetud kujul sellega. järgmine äh, punkt soovitas teisele lugemisele elektroonilised sidevõrgude teenused. Äh, proua Trautmanni raport. kõigepealt saab sõna proua Harms palju tänu, proua president. ma palusin sõna, kuna ma ei ole nõus hääletuse järjekorraga, mis puudutab antud raportit ja seetõttu ma tahaksin paluda teil järjestust muuta. enne kompromissettepanekut kümme tahaksin võtta sõna, enne kui me seda kompromissettepanekut hääletame, et selgitada asja. jah, olgu, kuulame muudatuse põhjenduse ära siis, kui me jõuame selle muudatusettepaneku juurde, siis kui me selle juurde jõuame. esimene plokk, kompromiss, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kõik on hääletanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatus kolm ja seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletamine on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. ja vastav osa muudatusest üks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud. proua Haams. jah, aitäh. Äh, oma fraktsiooni nimel tahaksin paluda, et me muudaksime hääletuse järjekorda siin on terve rida ühesuguseid muudatusettepanekuid erinevatelt fraktsioonidelt, mida me peame hääletama pärast kompromissettepanekut kümme, aga ma tahaksin nad võtta enne kompromissettepanekut kümme ja põhjus on järgnev. nii nagu mina asjadest aru saan, need muudatusettepanekud, mis on tulnud erinevatelt fraktsioonidelt, on teatud põhimõtete vastu, mida mm, laialt äh, internetikasutajad jagavad, äh, püüdes pakkuda kaitset kodanikele. ja ma usun, et äh, igal juhul siin on terve rida, mm, terve nimekiri kuulsatest isikutest, Bono ja nii edasi, kes on esitanud need ja siin me tahame pakkuda nii head kaitset kui võimalik tõepoolest oma kodanikele. me oleme eh, jõudnud eh, suurepärase konsultatsiooniprotsessi lõppu proua Trautmanniga ja, ja eh, kogu paketi osas on tulemused väga head, aga ma ei taha siin kuidagimoodi riivata kodanike õigusi aitäh, president. võttes aluseks reegli sada nelikümmend viis neli, liberaaldemokraatide fraktsioon toetab äh, rohelise äh, fraktsiooni ettepanekut äh, muuta hääletamise järjekorda ning enne kompromissi kümme võtaksime eelnevad ettepanekud asi puudutab siis äh, hääletamisnimekirja järjestust ja erinevaid punkte, mis siia on sisse viidud. siin ma viitan äh, punktile sada viiskümmend neli, artiklile sada viiskümmend neli. me oleme muudatusettepaneku, oma muudatusettepaneku tagasi võtnud ja me leiame, et enne kohtuotsust me, me peame siiski otsuse langetama, enne kui me hakkame riivama kodanike õigusi. jah, komitee juhataja nimel proua Niibleri sõna. palju tänu, proua. ma ei võta sõna e, komisjoni juhatajana, vaid variraportöörina hetkel oma fraktsiooni nimel ning e, palun ettepanekud tagasi lükata ning pidada kinni olemasolevast välja pakutud hääletamise järjekorrast mitte keegi siin, kallid kolleegid, ei tahaks kuidagi piirata inimeste õigust kasutada Internetti. me oleme selle kohta midagi kirja pannud ka kompromissettepanekusse, pidades pikki läbirääkimisi Tšehhi eesistujaga, erinevate fraktsioonidega, nad kõik olid kaasatud konsultatsiooniprotsessidesse, nii et palun jääme selle järjekorra juurde, milles on kokku lepitud. lükkame tagasi roheliste ja liberaalide ettepaneku proua Trautmann, raportöör, kas soovite ka sõna? jah, lugupeetud president, ma tahaksin esmalt ütelda paar sõna soovi kohta muuta hääletust nimekirja. kui kompromiss äh, vastavalt sellele, kuidas ma sellest aru saan kui see kompromiss nüüd on nimekirjas enne muudatusettepanekuid fraktsioonide poolt, siis seda seetõttu, et ta läheb kaugemale kui muudatusettepanek nelikümmend kuus, ta sisaldab klausleid, mis ei piirdu lihtsalt internetile juurdepääsu piiramisega, vaid katab kõiki erinevaid eh, meetmeid, mis võivad häirida internetikasutajate tegevust. ma tahaksin lisada, et kompromiss esitati artiklisse üks, mis puudutab rakendusala. sellel on seega läbiv äh, ulatus, fraktsioonide muudatusettepaneku puudutavad aga lõiget kaheksa, mis puudutab äh, liikmesriikide ametite tegevust. kompromissi arutamisel töötasin ma koos, koos kõikide fraktsioonidega, ma eh, võtan teatavaks, et üks fraktsioonidest on praegu just ta tagasi võtnud oma allkirja saavutatud kompromissilt. ma tahaksin seega ütelda, et raportöörina mina muidugi toetan kompromissi, nagu ma seda üt-, samuti toetan muudatusettepanekut nelikümmend kuus. ma tahaksin ütelda, et praegustes tingimustes oleks targem, kui meie koda otsustaks esmalt hääletusnimekirja üle, mitte aga ei piirduks lihtsalt teiepoolse otsusega või raportööri poolsega, kuid ma tahaksin ütelda väga selgelt järgmist. me peame mõistma, mis juhtub siis, kui hääletusnimekiri muudetakse. kui hääletusnimekirja ei muudeta, siis ta jääb samaks, kui aga seda muudetakse, kui nelikümmend kuus läheb läbi, kui on kvalifitseeritud häälteenamuse, siis sellisel juhul, lugupeetud president, ma sooviksin, et me hääletaksime samuti kompromissi, mis läheb palju kaugemale kui nelikümmend kuus. ja et me hääletaksime seda pärast neljakümne kuuendat. kui nelikümmend kuus aga ei saavuta kvalifitseeritud häälteenamust, siis me peaksime hääletama kompromissi ning seega oleks meie koda oma valiku teinud. suur tänu! I... palju tänu! olen nüüd kuulanud ära erinevad inimesed, võtan äh, tähelepanelikult arvesse kõike seda, mida ütles raportöör enne seda hääletamist äh, palusin nõu ka talitustelt ja kuulasin suure hoolega kõike seda, mida öeldi minul, kellel mul on presidendi volitused vastavalt meie eeskirjale, on äh, pädevus otsustada hääletamise järjekord. tundub, et tegemist on nii olulise küsimusega nii siin kojas sees kui ka väljaspool, et lihtsalt ei oleks äh, õigem hääletada varasemaid muudatusettepanekuid, aga ma võtan aluseks ka menetlusloogika. muudatusettepanek kümme oli kompromiss, mis esitati alles pärast hääletamist komisjonis, seetõttu mulle tundub, et on nii menetluslikke kui muid põhjusi, miks me peaksime muutma hääletamise järjekorda. So accordingly I put amendments seega muudatusettepanek üks vastav osa kaks, kahest, viiest, kuuest, üheksast, panen need hääletamisele nimelise hääletusena. hääletamine on alanud. hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletamine on nüüd lõppenud nii et see on vastu võetud. muudatus neli ja kaheksa, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. ühispositsioon on heaks kiidetud muudetud kujul. järgmisena soovitus teisele lugemisele elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet ja büroo kohta raportööriks proua Castillo Veera, muudatusettepanek üks, kaks, hääletame, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ühispositsioon muudetud kujul on heaks kiidetud sellega proua Trautmann. lugupeetud president, ma tahtsin, et me hääletaksime ka kompromissi osas, seda seetõttu, et kompromiss on laiapõhjalisem kui muudatusettepanek nelikümmend kuus. Te aga ei pannud kompromissi hääletusele ja ei selgitanud seda kuidagi ja ei vastanud raportöörile. ma tahtsin teile sellest teada anda ning ma kahetsen väga, et äh, minu soovitust ei jälgitud ning samuti ei jälgitud raportööri soovitusi mm, hääletuse osas kojas. tahaksin samuti selgitada äsjase hääletuse kohta, et kui üks või teine osa kompromissist läbi ei lähe, siis kogu pakett läheb lepitus, lepitusele ning see on siis praegune, praeguse hääletuse tagajärg aitäh, proua Trautmann. ma usun, et koda mõistab oma tegude tagajärge. aga ei oleks olnud õige võtta teist kompromissi ja, ja hääletustulemused olid ju väga selged. järgmine proua Aguilla raport sagedusalad, mis reserveeritakse liikuva kärgside jaoks. hääletame direktiivi eelnõud, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek äh, hääletusele muudetud kujul, kes, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmine proua Lullingi raport füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate meeste ja naiste võrdne kohtlemine. komis-, vastutava komisjoni muudatused, kes on nende muudatuste poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. ma tahaksin seda üle kontrollida, muudatus kakskümmend, hääletame muudatust kakskümmend kas kõik on hääletanud, hääletamine on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. me peame üle kontrollima. Te kõik ei tõstnud kätt. kontrollime üle kõik on hääletanud, muudatus kakskümmend üks. Mm, hääletamine on nüüd lõppenud ja vastu võetud. muudatus kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kui soovite. palun hääletame muudatust kolmkümmend kuus. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmteist, kolmteist ja kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud proua Luling vist soovib esitada suulise muudatusettepaneku proua president, jõudsin kokkuleppele Kotšilovaga, kes tööhõivekomisjoni nimel raporti esitas. see puudutab punkti kuus järgnevat klauslit. kui seadusandlik liikmesriik ei näe ette kohustuslikku eh, nõuet, et FIE ühineks sotsiaalkindlustussüsteemiga, eh, abikaasa jaoks, siis me tahaksime, et abikaasad oleksid, abita abikaasa oleksid, oleks kindlustatud, et see oleks kohustuslik. aga kui mõnes riigis ei ole sellist kohustust sätestatud, kohustuslikku kindlustust FIE-dele, siis me ei saa nõuda, et, et see oleks tagatud ka abikaasale. nii et seetõttu me tahtsime sellise väikse lõiguse juurde lisada. kas on vastuväiteid? vähemalt nelikümmend inimest peab olema. tundub, et nelikümmend inimest on koos, seetõttu eh, proua Luling, me ei saa eh, seda muudatusettepanekut toetada hääletame eraldi osadena, nimeline hääletus neljas osas, hääletamine on avatud esimese osa üle. kas kõik on hääletanud? hääletamine on nüüd lõppenud. vastu võetud. hääletame teist osa muudatusest neliteist kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. kolmas osa, hääletame, muudatus neliteist, kolmas osa. kõik on hääletanud, hääletamine on nüüd lõppenud, vastu võetud. ja neljas osa, hääletamine on alanud muudatus neliteist, neljas osa. hääletamine lõppenud ja vastu võetud. muudatus nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, kui soovite. muudatus nelikümmend kaks, kontrollime üle. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. väga napp hääletus. muudatus kuusteist, kes on poolt vastu, erapooletud. kontrollime üle. muudatus kuusteist, hääletame palun. kõik on hääletanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatus nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. komisjoni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. ning resolutsiooni eelnõuga nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kõik on hääletanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. palju õnne proua Lullingule. ja liigume nüüd edasi Estrella raporti juurde on improvements in the safety and health at work of pregnant workers and work- rasedate hiljuti sünnitanute rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamine. proua Estrela, sõna on teil. suur tänu, proua president. mina tahtsin paluda meie teenistusi, et nad ei unustaks et Portugali variant on just nimelt see, mida me peame jälgima ja see puudutab just nimelt seda nelja muudatust. ma tahaksin muuta ka hääletuse järjekorda ja sellepärast muudatus nelikümmend kolm peab tulema enne kui kaheksakümmend kolm. siin on tegemist sisulise järjepidevusega. ja lõpuks ma tuletaksin kolleegidele meelde, et see direktiiv, mida me praegusel hetkel muudame, on seitseteist aastat vana ja vajab eh, kohastamist. see eh, muudetud variant ei jõustu enne, eh, kui järgmise parlamendi ametiaeg lõpeb, nii et me praegusel hetkel koostame seadusloome tuleviku jaoks, mitte praeguse hetke jaoks, aga me siiski teeme seda meie kodanike huvides. kõik Äh, on inimesed, kes loodetavasti osalevad ka valimistel ja sellepärast ma soovitan, et me tegeleme selle raportiga. suur tänu, äh, proua Lulling, palun. lugupeetud president asjad on nii, nagu on selle raporti osas. kokku on tehtud kaheksakümmend üheksa muudatusettepanekut, see on väga kaootiline ning hääletus ei võimalda meil läbi viia objektiivset arutelu nõukogu ning komisjoniga. tehtud on kaheksakümmend üheksa muudatusettepanekut, mis on väga vastuolulised. mina soovitan saata tagasi selle raporti komisjoni, sellepärast et nagu proua Estrella ütles, meil on tõesti väga palju aega ees. Do I have to ask you if it's something on the... Yeah, uh, to make sure that it is proua lulling kas te kas te teete selle avalduse oma fraktsiooni nimel? jaa, tõepoolest, see on fraktsiooni nimel. mul on vaja väga selgesti aru saada asjadest, et kuidas teie palvesse suhtuda. kuna teie ütlesite, et tuleks teema saata tagasi eh, komisjoni, siis ma tahan teada, kas on sellele vastuväiteid. kas on inimesi, kes räägivad sellele vastu? seega ma panen asja hääletusele, kes on selle poolt, et asi läheb tagasi komisjoni ja proua Estrella soovis sõna, raportöörina peaks ta seda saama proua president, mis mõte on saga, tagasi saata see raport, mikspärast see peaks komisjoni tagasi minema? me arutasime seda asja, me arutasime seda poliitiliste fraktsioonidega, ma arvan, et enamus inimesi selles kojas toetab seda raportit, me oleme arutanud asja ka komisjoniga, nõukoguga, loomulikult arvamused lahknevad ma tean, et kahjuks nõukogu Tšehhi eesistumise ajal on esindanud väga konservatiivseid vaateid just nimelt soolise võrdõiguslikkuse osas ja sellepärast ma paluksin, et nõukogu hääletaks või et see koda hääletaks eh, just nimelt selle raporti poolt, sest see annab meie inimestele põhjuse hääletada ka Euroopa Parlamendi valimustel. nüüd me peame hääletama proua äh, Lullingi ettepanekut, kas saata see teema tagasi komisjoni, kes on poolt, vastu, erapooletud. paistab, et äh, läheks tagasi komisjoni, aga siiski kontrollime asja elektrooniliselt. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja e, tõepoolest e, e, see teema läheb tagasi komisjoni järgmine puudutab eh, härra Stauneri raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi esimene muudatusettepanek poolt vastu erapooletud vastu võetud. nüüd eh, hääletame komisjoni ettepanekut muudetud kujul poolt vastu erapooletud vastu võetud. nüüd õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. E, õnnitlen raportööri. järgmine e, raport, e, Maldeikise raport abikava majanduse elavdamise ühenduse finantsabi andmiseks energiaprojektidele. ma panen hääletusele esimese ploki, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame teist plokki, äh, teine plokk langeb ära, vabandust, nüüd muudatus kolmteist, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus neliteist, nimeline hääletus, hääletus algas. muudatus neliteist mida me hääletame praegu, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. komisjoni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud härra Pööger, ma saan aru, et te tahate tulla välja suulise muudatusettepanekuga, see puudutab õigusloomelist resolutsiooni. palun, sõna teil. suur tänu. väga lühidalt. ma rääkisin raportööriga ja meil on eh, lõike kahe, kolme ja viie eh, osas eh, kokkulepet, meil on vaja muuta teksti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 kas sellele, kas nendele suulistele ettepanekutele on vastuväiteid, paistab, et ei ole ja nüüd me hääletame eh, eh, nimeliselt eh, resolutsiooni. hääletus algas, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. ja resolutsioon muudetud kujul on vastu võetud. õnnitleme raportööri. nüüd härra Karasse raport, mis puudutab kapitalinõuete direktiivi direktiivi. Ehm, suur tänu. selle raporti osas oli väga palju eh, vastuväiteid erinevates eh, fraktsioonides ja kas te annaksite eh, mulle sõna, enne kui me hakkame hääletama kolmandat muudatust? ma panen esimese ploki hääletusele, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. E, üheksakümnes muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd me hääletame kaheksakümmend kaheksa ja üheksakümmend kolm, need on identsed, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ka see on tagasi lükatud. nüüd me hääletame kaheksakümmend üheksat vastavat osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd härra Pulman, põhjenduspunkt number kolm. proua president meil on erinevad eh, arusaamad, kuidas põhikapitaliga tegeleda ja muudatusettepanekud kaheksakümmend üks, üheksakümmend üks ja üheksakümmend kaks lähevad eh, kaugemale. siin eh, ma arvan, et tulevikus eh, oleks meie elu lihtsam, kui me võtaksime vastu eh, selge definitsiooni ja siis võib-olla me peaksime enne hääletama seda ja siis eh, alles hääletama põhjenduspunkti number kolm. ja võib-olla, et me üheksakümmend kolm hääletaks ka nimeliselt kui me kõigepealt saaksime selle hääletusjärjekorra paika panna, siis oleks see väga hea. härra Kaaras, mis teie arvate, raportöör? jah, ka mina tahaksin siin öelda oma sõna sekka. arutelude käigus oli täiesti selge, et muudatusettepanekud on on peegeldunud kompromissis ja sellepärast eh, ma peaksime jääma sama järjekorra juurde, aga nimelise hääletuse vastu ei ole mul midagi. kas eh, nimelise hääletuse ettepanekul on vastuväiteid, ei ole, siis paistab, et me jääme hääletusjärjekorras eh, välja pakutu juurde, aga mis puudutab muudatusettepanekuid kaheksakümmend seitse kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend viis, need on tagasi võetud, aga nüüd me hääletame vastavat osa kaheksakümne üheksast, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. nüüd kaheksakümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd komisjoni ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lük-, vastu võetud ja nüüd eh, õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. õnnitleme raportööri. järgmine, me hääletame härra Hoppenstedti raportit, see puudutab finantsteenuseid, finantsaruandlust ja äh, auditeerimist, plokk üks hääletusel, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd eh, muudetud kujul komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd resolutsiooni eelnõu nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud, õnnitleme raport, raportööri järgmine raport, härra äh, Wojciechowski, see puudutab loomade kaitset surmamisel. raportöör soovib sõna. suur tänu, proua president. kaks lühikest küsimust, need on tehnilised küsimused, aga olulised. kõigepealt meil on siin eh, plokk muudatusettepanekuid, mis tulid põllumajanduskomiteelt, selle hulgas on ka kuuskümmend seitse, seda tuleb hääletada eraldi. siin räägitakse riiklike kohtum-, keskuste loomise, loomisest ja need on äärmiselt olulised. minu arvamus raportöörina on selline et niisuguste eh, keskuste loomine eh, on eh, on vastuolus kogu loogikaga, sellepärast hääletagem seitse, kuutekümmend nelja eraldi. palun vaadake veel ka kahtekümmend, kahekümne seitsmendat muudatusettepanekut, siin räägitakse rituaalsest tapmisest. kui me selle poolt hääletame, siis me jätame ära võimaluse äh, et rituaalsed eh, tapmised siseriiklikul tasemel ära kuula-, keelataks. kolmas küsimus, palun olge väga tähelepanelikud muudatusega kaheksakümmend viis. Eh, komisjon tegi ettepaneku vähendada loomade transpordi aega nende ooteaega eh, tapamajades kuni kahekümne nelja tunnini kui me hääletame selle muudatusettepaneku pool, siis me ei vähenda loomade transpordi aega. kui me eh, hääl-, hääletame kaheksakümne viie poolt, siis transpordiaeg väheneb. suur tänu, proua president! suur tänu, mis puudutab seda esimest küsimust, eraldi hääletus kuuekümne neljanda osas ja artikkel seitseteist kustutamine kas sellel on vastuväiteid? on vastuväiteid. sellisel juhul me jätkame eh, plokis hääletamist, nii nagu ette nähti. sellepärast eh, kuuskümmend seitse hääletust plokina poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaks, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud viisteist, nimeline hääletus. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus hääletus algas, hääletame kahekümne kaheksandat muudatusettepanekut, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend seitse nimeline hääletus, hääletus algas, hääletame kolmekümmet seitset, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud viiskümmend nimeline hääletus, hääletame viiekümnendat nimeliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus viiskümmend üks. hääletus algas, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend kaks nimeline hääletus. hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks, nimeline hääletus, hääletus algas, hääletame kaheksakümmend üht. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus algas, muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. üheksakümmend kolm nimeline hääletus, hääletus algas. hääletame üheksakümne kolmandat muudatusettepanekut, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletame muudatust kakskümmend seitse. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud. muudatus sada poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, kui te soovite. Äh, kontrollime muudatust sada. hääletus algas, lõppes. ja see on tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. muudatus sada üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt. kontrollime sada kahekümnendat. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa langeb ära, nüüd sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viis esimene osa langeb ära, nüüd me läheme saja viie vastava osa juurde, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus, poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitse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 vastu võetud. sada kakskümmend viis langeb ära, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada seitseteist, sada kaheksateist üheskoos poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatus kolm, nimeline hääletus, hääletus algas, hääletame muudatusettepanekut number kolm. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes, vastu võetud, muudatus neli, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud nüüd me hääletame komisjoni ettepanekut muudatud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud, õnnitleme raportööri Jär-, we have concluded. We have concluded. hääletus on lõppenud ja me läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde järgmine hääletus härra Beneda raporti kohta, mis puudutab uut sotsiaalmeetmete kava. ma panen eh, hääletusele lõike neliteist, paragrahv neliteist ja ma annan sõna härra Bushel Matthewsile. suur tänu väga lühidalt, ma loodan, et mulle antakse andeks eh, viimase hetke eh, suulise muudatusettepaneku nagu te teate, tegemist on eh, tundliku teemaga, mõnes keeles on siin eh, raskusi ja on eh, oluline, et oleks võimalikult suur toetus. me asendame terve lõike selle lõikega, mis on paragrahv number kolm, mille on juba heaks kiidetud märtsis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 or through collective agreements in accordance with national traditions that enable full time workers to make a decent living from their earnings. as i said this nagu ma ütlesin see on heaks kiidet, kiidetud poliitiliste fraktsioonide poolt juba ennegi see puudutab eh, miinimumpalku ja eh, kollektiivlepinguid suur tänu kas sellel on vastuväiteid ma saan aru, et härra Anderson soovib sõna võtta. suur tänu. ütlen teile informatsiooniks eh, asi puudutab eh, eh, rootsikeelset tõlget lõikes kolmteist ja kolmkümmend seitse siin räägitakse miinimumsissetulekust ja miinimumsissetulekut on tõlgitud miinimumpalgana. peaks ikkagi olema tegemist miinimumsissetulekuga, sest miinimumsissetulek ja miinimumpalk on kaks ise asja, nii et, et kolmteist ja kolmkümmend kuus, siin on viga. me võtame seda arvesse aga paistab, et härra Bush ja Matthewsi eh, ettepanekule vastu, vastuväiteid ei ole. paragrahv neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd resolutsiooni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes vastu võetud. ma teen ja järgmisena me hääletame e, proua Lamberti raportit, see puudutab tööturult tõrjutud isikute aktiivset kaasamist. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime seda, kui te soovite. nii et elektrooniliselt kontrollime muudatusettepanekut kaks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd hääletame resolutsiooni eelnõud muudetud kujul, nimeline hääletus hääletus algas. hääletus lõppes. ja see on vastu võetud erakorraliselt need, kes ootavad hääletuste selgitamist. kell on juba väga palju, me kõik oleme siin juba väga pikka aega olnud ning meie tõlgid samuti. siin on väga palju hääletusi, selgitusi, ma kardan, et kella kolmeks me nendega ühele poole ei saa, nii et ma otsustan, nagu varemgi on juba tehtud, et me tegeleme nendega täna õhtul, kui on istung, päevakord läbi saanud. Suspect... ma kuulan ära ühe selgituse, ma eeldan, et kõik ütlevad sama. proua president reeglid on selged, pärast hääletamist on kõigil õigus sõna võtta kuuskümmend sekundit. ma, ma tean, et tõlgid on väga kaua siin töötanud, ma tean, et inimesed ootavad lõunasööki, pakun välja kompromissi, mille kas-, mida kasutas teie eh, kaasasepresident, lubati inimestel üksteise järel selgitada eh, hääletusi ja see tõesti kiirendas menetlust. aitäh, härra Adjam! me kaalusime seda võimalust, aga teda on nii palju ja see lihtsalt ei toimiks, te ei jõua ära selgitada hääletust praegu. Teil on võimalus õhtul pärast päevakorda selgitada oma, oma hääletusi seekord. ma vabandan selle eest. ja te teate, ma olen alati väga tänulik teile, teile sõnavõttude eest.